die sitzung ist wieder aufgenommen. ich möchte sie darauf hinweisen dass die berichte la via tahaksin viidata sellele, et La Via raport paranduseelarve kohta number üks kaks tuhat kolmteist koos äh, arvestades, et äh, Horvaatia astus Nõukogude äh, Euroopa Liitu äh,, kaasa arvates ka äh, institutsioonivahelist lepet, mis äh, tuli muuta. Need on päevakorrast maha võetud esmaspäeval, kümnendal juunil selgitas Euroopa Parlamendi president asjaolusid põhjalikult. kuna nõukogu polnud suuteline oma seisukohta parlamendile õigeaegselt edastama, siis me ei saa selles tähtsas küsimuses oma seisukohta äh, arvestada, nii, ja nüüd äh, lähtudes äh, lähtudes Euroopa äh, Parlamendi kodukorra parlamendi, kodukorra artiklit sada kaheksakümmend kolm, asume hääletuste juurde